herr präsident liebe kolleginnen und austatud kolleegid mul on äh, väga hea meel ütelda siin äh, tere tulemast president Junckerile ja nõukogu esindajale Euroopa Liidu kaks tuhat seitseteist aasta õigusloome prioriteete käsitleva ühisavalduse allkirjastamisele öelda tere tulemast. esimest korda oleme me menetluses kokku leppinud järgmise äh, aasta prioriteetide suhtes õigusloomelises kontekstis. järgmisel aastal on meie oluline eesmärk äh, allkirjastada äh, prioriteedid siin täna ning alustatud projektid tuleb lõpule viia. üks Äh, järeldus kolme institutsiooni poolt äh, selles vallas ei ole olnud lihtne ülesanne ja Euroopa Parlament äh, võitles väga tõsiselt selles osas, et töötajate lähetamise õigusloomelised ettepanekud ning ka maksudest kõrvalehoidjate ja maksupettuse alased algatused saaksid lõpule viidud tekstis oleme me vähemalt paika pannud selle, et nendes küsimustes on vajalik teha edusamme ja äh, väga akuutselt. Äh, sellised edusammud peavad olema konkreetsed ja mitte ainult jääma äh, kauniteks sõnadeks ilusates äh, avaldustes. eriti on see äh, tähtis äh, maksudest kõrvalhoidmise küsimuses äh, ning töötajate lähetamise direktiivi vallas äh,, sellepärast et äh, need on küsimused, mis puudutavad äh, väga selgelt meie kodanikke lubage mul praeguses eh, hetkes eh, ka selgitada mõningat eh, küsimusi selle ühisavalduse suhtes. ühisavaldus ei tähenda seda, et me parlamendi osas järgmised sammud kuidagi lõdvendame õigusloomelises protsessis või me kuidagi surume need kiiresti läbi parlamendi niimoodi, et demokraatlik kontroll on väike see aga ei tähenda, et teised selles ühisavalduses välja toodud projektid jäävad katki või neid edasi ei viida, vastupidi. ja väga palju olulisi eh, tööülesandeid eh, on veel õigusloomeprotsessis meie ees ning loomulikult eh, ka kontroll nende seaduste rakendamise ees lasub meie peal institutsioonide vaheline kokkulepe, äh, mille eesmärk on parandada õigusloomet. Äh, see tähendab sisuliselt, et õigusloomeprotsess peab olema läbipaistvam ja tõhusam ning eesmärk on meie ühisavalduses praegu jõuda konkreetsete kokkulepeteni, mida me reaalselt käekatsutavalt tahame ära teha ning millised äh, ajaraamid on selleks ette nähtud. seda ootavad meie kodanikud Euroopa Liidult äh, konkreetseid äh, tulemusi ning pingutust, et meie kodanike elu kuidagi paraneb. sellepärast kirjutavad institutsioonide kolm presidenti, kolleeg Fico, härra Juncker ja mina sellele ühisavaldusele täna siin alla. daamid ja härrad, me äh, oleme otsustanud ühe tegevuskava poolt, mis kõigile kolmele institutsioonile äh, on äh, prioriteet, tegutsemise prioriteet ka pärast allakirjutamist ning niimoodi me astume väga pika sammu edasi ning me seisame ka selle eest, et äh, see on esimest korda äh, nõukogu poolt heaks kiidetud. nii et oluline on see, et see ühisavaldus reaalselt mõju avaldaks. meie parlamendina oleme valmis kolme institutsiooniga äh, Äh, tegema koostööd ehk siis kahe teisega, nõukogu ja äh, komisjoniga, nii nagu aluslepingutes on äh, kirjas, ning eesistujad, järgmised eesistujad Malta ja Eesti teevad meiega loodetavasti sama konstruktiivset koostööd nagu Slovaki eesistuja, nii nagu me seda eelnevatel kuudel kogesime. ja väga hea meel on mul just nende kolleegide üle, kes on kuid ja kuid rääkinud äh, Eh, nendel teemadel, see näitab, kuivõrd tähtis see ühisavaldus on nendele kolleegidele, ükskõik kus nad praegusel hetkel on, eh, soovin ma kõike head, suur tänu teile! järgnevalt saab sõna nõukogu esindaja härra Fico, palun! lugupeetud kolleegid!